saaksime kauban-, rahvusvahelistest kaubanduslepingutest ka oma keskkonnas ja muud eesmärgid. tänan, suur tänu kolleeg Desirile, raportite arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme keskpäeval ja järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile ja puudutab tumbikuvastaseid juhtumeid ning menetluste hetkeseisu ja väljavaateid. selle küsimuse on esitanud mitmed fraktsioonid, Rahvapartei, ALDE, Rohelised Kuue ja ECR kõigepealt annaksin sõna küsimuse esitajatele, härra Kasvari, palun. suur tänu. president, kolleegid, dumpinguvastane võitlus mängib kaasaegses maailmas väga tähtsat rolli, Euroopa Parlament on huvitatud nendest küsimustest. dopinguvastane võitlus ei tähenda protektsionismi, see on äh, oluline instrument selleks, et vähendada konkurentsimoonutusi, kui turule paisatakse hinna, vabandust, ütleb president, lubage mul teid hetkeks katkestada. jätkake palun, ütleb president. jah, kui alla omahinna toodetud äh, hi-, tooteid paisatakse turule, siis äh, antakse teatud ettevõtetele, nimelt tootjatele, ebaseaduslikke eeliseid. tahaksin nüüd komisjonilt kuulda, kas on mingeid kogemusi selles osas või olete te nõukogult kuulnud, mil määral on dumpinguvastastesse menetlustesse sekkunud kolmandate riikide valitsused ja kas te olete kuulnud ka midagi selle kohta, et ettevõtted on püüdnud mõjutada uurimist? ja teiseks, ma olen äh, kohtunud mitmete ettevõtetega, ettevõtjatega, kes äh, arvavad, et umbikuvastased äh, maksud tegelikult ohustavad Euroopa ettevõtteid võrreldes Aasia ettevõtetega. suur tänu. ja nüüd härra Moreira president, volinik, kolleegid ma sooviksin selgitusi komisjoni seisukoha kohta kaubanduskaitsemeetmete kohta ja dumpinguvastaste meetmete kohta. hiljutises komisjoni teatises oli öeldud, et kaubanduse liberaliseerimise osas on kompromissile jõutud, kuid tuli järeleandmisi teha väl-, välismaistele tootjatele. see aga tekitab, tekitab konkurentsimoonutusi. WTO lepingud on head, aga meil on vaja tõhusat juriidilist alust ja lihtsalt rakendatavaid meetmeid, et WTO kaubanduspoliitikat ellu viia. komisjoni dokumentide rakendamise kohta tahaksin küsida, kas see käib kuidagi vastu sooviga kaitsta oma kaubandust? sest kui komitoloogia menetlusse erandeid ei tehta, siis on teatud probleemide lahendamine ilmselt raske. teiseks, komisjoni teatises räägitakse ka sellest, et kaubanduse kaitsemeetmed vaadatakse uuesti läbi ja analüüsitakse neid, aga kas komisjon ei võitle mitte nõukogu ettepanekute vastu menetlusest, menetluslikust seisukohast? milliseid, millised garantiid annab meile kaubanduskaitsemeetmete läbivaatamine? suur tänu ja järgmine kõneleja, kaks ja pool minutit, härra Rinaldi. suur tänu, president, volinik, kolleegid. meil ei ole just palju siin, et umbikuvastaseid meetmeid arutada aga teisest küljest liikmesriikides arutatakse seda teemat väga eri, elavalt. Pole ühtegi teemat kaubandusega seoses, mis puudutaks nii VKE-sid, ettevõtjaid, tarbijaid kui ka ametiühinguid. dumping on oluline teema. dumpinguvastane võitlus on lausa paljude majanduses tegutsejate igapäevane leib ja komisjoni jaoks on tupikuvastane võitlus lausa kohustuseks. meie soovime aga, et arvestataks täielikku menetluste läbipaistvust, samuti läbipaistvat hindamiskriteeriume, tulemuste hindamist, ning samuti me tahaksime teada, milline on komisjoni strateegia. kõik need tumbikuvastase võitluse juhtus, juhtumid, mis komisjoni jõuavad, on ju ka nagu kindlusetunnet sisaldavad meie ettevõtete jaoks ja töötajate jaoks. samas peab lähenema nendele küsimustele terve mõistusega. kõik sõltub ikkagi tehtud otsustest ja Lissaboni lepingu järgselt peab olema ka Euroopa Parlamenti kaasatud ja, ja Euroopa Parlamenti tuleb informeerida nendest kõnealustest juhtumitest. tundub, et komisjonil on rahvusvahelises kaubanduses Euroopa Parlamendi rolli väga raske arvestada, kuigi väga palju jõupingutusi on juba tehtud. tänan nende eest, aga meie jaoks on dumpinguvastane võitlus siiski väga tähtis ja me tahaksime eh, olla rohkem kaasatud, sest meie peame dialoogi ühiskonnaga. parlament ei saa jääda ainsaks kuulajaks, kui me räägime dumpinguvastasest võitlusest. ilmselt peaks rääkima nüüd ka institutsioonide eksklusiivsetest pädevustest. tumbikuvastased meetmed peaks aga kuuluma integreeritud õiglase avatud kaubanduspoliitika alla ja ma loodan, et me areneme selles osas veel. suur tänu, härra Rinaldi ning nüüd kaks minutit, härra Schlüter. Herr ordförande, och vi kan ju nu se konsekvenserna. Det var synd att kommissionen inte tog chansen att reformera suur tänu. on kahju, et komisjon ei rääk-. on kahju, et komisjon ei reforminud kaitsemeetmeid juba aastal kaks tuhat seitse mulle tundub, et äh, meil ei ole praegu sobivat menetlust, aga roheliste jaoks ei ole ka probleeme selles, kui me räägime lihtsalt äh, rakendamisest tingimusel, et reeglid on äh, selged ja läbipaistvad ja ma tahaksin rõhutada, et me ei taha siin kaitsta mitte ainult tootjaid, vaid ka tarbijaid. ja nagu härra Kaspari ütles, siis äh, kõige tähtsam on see, et kui me tahame dumpingust vabaneda, eh, siis me peame just nimelt kõigest sellest lähtuma, aga ma tahan ka välja tuua selle, millised on tegelikud kulud. tegeliku kulu hulka käib ka keskkonnadumping, majandusliku eelise saamine keskkonna eeskirjadest kõrvalhiilimise kaudu on täpselt sama tõsine probleem kui igasugune muu dumping ja igasugune muu eeskirjadest kõrvalehoidmine. sellepärast peab seda samuti vaatama, seda dumpingu küsimuste kontekstis. mõnikord me räägime kaubanduspoliitikast, Äh, kui teiste poliitikate elluviimise vahendist, aga siin oleks mõistlik kasutada dumpingumeetmeid selleks, et vältida süsinikuleket. praeguses süsteemis on meil sadu-sadu ettevõtteid, tuhandeid ettevõtteid, millel on neli erinevat kriteeriumit, mis kehtivad äh, ETS kvootide puhul, aga palju lihtsam oleks lihtsalt algatada konkreetse liig-, riigi kohta, äh, mille meetmed keskkonna osas ei ole jätkusuutlikud, tambikuvastast äh, meedet. kolleeg Švolts. suur tänu, härra president, härra volinik. eelmises arutelus ütlesime, et kaubanduspoliitika äh, tuleks panna laiemasse konteksti. et see tähendab rahvusvahelise õiguse järgimist, õiguskeskkonda äh, kehastab siinkohal WTO. minu fraktsioon nägi, et WTO äh, dumpinguvastase instrumendi puhul on meil siin puudus, komisjon peab kaitsma liikmesriike äh, kõlvatu konkurentsi eest me nõuame, et tootmiskulude definitsiooni laiendataks, sellepärast et sotsiaalne dumping ja keskkonnadamping äh, puudutavad samuti tootmiskulusid. ja siin võib tekkida selline spiraal, mida me ei saa aktsepteerida, nõiaring nii et me peame parandama definitsiooni selleks, et äh, instrumenti oleks võimalik korralikult kohaldada, sest väljaspool äh, Euroopa Liitu äh, on menetlus vaieldav, ei ole vaidluste lahendamise meetodeid, Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ettevõtted kaebavad, et nende huvisid ei võeta piisavalt arvesse, võetakse arvesse vähem kui suurte ettevõtete huvisid, eriti mis puudutab rahvusvahelist tööjaotust seega ma tahaksin küsida, kas komisjon on teadlik äh, nende meetmete tegelikust ulatusest? juhtum kaheksakümmend viis null üheksa äh, siin on komisjoni otsus juba tehtud äh, ja see seab löögi alla paljud töökohad äh, väikeettevõtetes, kas komisjon mõtles selle korralikult läbi, kas edasikaebamisvõim, võimalus on olemas ja kas väikeettevõtted olid teadlikud menetlusest ja said selles osaleda? aitäh, kolleeg Scholz ja nüüd härra kolleeg Stöödi kaks minutit uh,. suur tänu, president. lugupeetud volinik, pärast majanduslanguse algust on komisjon korduvalt lubanud mitte hakata rakendama protektsionistlikke meetmeid, vaid äh, rakendada liberalistlikke põhimõtteid, luua võimalusi Euroopa ettevõtetele, äh, muuta Euroopa investoritele atraktiivsemaks, ma olen veendunud, et äh, dumpinguvastaseid meetmeid tuleb rakendada, kui need on vajalikud, aga probleemiks on see, kas seda kasutatakse protektsionistlikuna või mitte kui me vaatame juba, kui palju on dumpinguvastaseid uurimusi praegusel hetkel käsitluses, äh, siis äh, see näitab äh, juba, millised on arengud. ma rääkisin teiega, volinik, kaks-kolm nädalat tagasi ühe, mm, seoses ühe Belgia ettevõttega ja nad on jõudnud kokkuleppele, nad on küsimuse ise lahendanud, aga siiski ei ole te dumpinguvastast uurimust lõpetanud selle ettevõtte osas. üks, tegemist oli siis ühe Hiina ettevõttega, Belgia elektroonika ja Belgia ette, ette, elektroonikaettevõttega, kes teevad nüüd koostööd, lahendasid probleemi, loovad töökohti, loovad võimalusi. ja veel üks teine näide, Ühendkuningriigis äh, on äh, see, on samasugune juhtum äh, fiiberklaasi osas ja nelikümmend kolm koma kuus protsenti nendest toodetest, äh, neid kasutatakse äh, Euroopas, Ühendkuningriigis äh, ja, ja ja lõpetuseks, et mitte teie eelkäija, vaid teie eelkäija veel enne teie eelkäijat tõi äh, meetmed, äh, uued meetmed väetistega seoses äh, ja põllumehed tunnevad suurt muret pakkumise osas ja tootmiskulude osas, aga dumpingu vastaste meetmete tõttu on väetise hinnang, hind kasvanud sada seitsekümmend protsenti. miks sellised arengud, ma usaldan teid, teie peate sellisest protektsionismist Euroopas vabanema ja ootan huviga teie vastuseid. suur tänu, kolleeg Sturdy. ja nüüd annaksingi sõna volinik äh, De Füchtile. Thank you very much uh,, äh, Mr President. suur tänu, härra president mul on hea meel, et Euroopa Parlament jagab meie arvamust, et Euroopa Liidu tootmise kaitsmine kaubanduse moonutamise eest on üks oluline komponent avatud ja õiglasest kaubandusstrateegiast. ma jagan teie arvamust, et kaubanduse kaitme, kaitsemeetmete otsused peavad põhinema alati tehnilistel ja faktilistel tõenditel ja olen veendunud, et meil on üks kõige tõhusamaid ja õiglasemaid kaubanduskaitsesüsteeme kogu maailmas. olen veendunud, et dumpinguvastased ja subsiidium nende vastastes uurimuste puhul on mitmed olud, on mitmed asjaolud mängus ja erinevad huvigrupid tahavad otsuseid mõjutada, aga tahaksin siiski öelda, et otsused on objektiivsed ja põhinevad faktilistel tõenditel pean möönma, et kolmandad osapooled on püüdnud hiljuti otsustusprotsessi mõjutada, pöördudes tööstuse esindajate poole, aga ka liikmesriikide ja ettevõtete poole, kes tegutsevad kolmandates riikides. sellist käitumist tuleb karmilt hukka mõistma ja Lissaboni leppe jõustumisega on meil võimalus äh, selle, seda probleemi ka käsitleda. tahaksin teile kinnitada, et äh, kaubanduse kaitsemeetmete rakendamise äh, juhtumite arv püsib stabiilsena, härra Sturdis ei kasva äh, märgatavalt, me oleme, meil on õnnestunud vältida selliste juhtumite arvu kasvu majanduskriisi tulemusena ja me väldime seda, et dumpingvastaseid meetmeid kasutatakse protektsionistlike eesmärkide huvides näitajad näitavad, et suuremate kaubanduspartnerite puhul dumpingu äh, juhtumite arv väheneb, kolmkümmend viis protsenti mm, juhtumitest on siiski Hiina vastu suunatud, mis on üks meie põhikaubanduspartnereid ja olen äh, valmis äh, tegutsema selle küsimuse kallal. härra Stodi, te esitasite küsimusega ühe konkreetse küsimuse konkreetse juhtimu, juhtumi ko kohta ja komisjon on lähenenud kolmele erinevale küsimusele, dumpingule, subsiidiumitele ja need on problemaatilised küsimused asjakohase ettevõtte puhul ja lähtuvalt meie eeskirjadest võivad kaebuse esitajad kaebuse tagasi võtta ja selli- ja ettevõt- ja uurimist võib lõpetada, uurimist ei tohi lõpetada, kui see ei ole Euroopa Liidu ühenduse huvides. praegusel hetkel on see protsess käigus ja mis puudutab Thirdi juhtumit, siis kaitseklauslid aga mis puudutab seda kolmandat valdkonda, kaitseklauslite valdkonda, siis äh, on konsulteeritud äh, Belgia valitsusega ja ettevõte on äh, informeerinud komisjoni, et ta on pöördunud Belgia valitsuse poole kaitseklausli meetmete lõpetamiseks, aga Belgia valitsus omalt poolt ei ole veel komisjoni informeerinud oma reaktsioonist, nii et ootame siinkohal Belgia valitsuse otsust ja nii palju siis sellest juhtumist. ja kaubanduskaitsemeetmed üldisemalt, neil on oma nad on põhjendatud rahvusvahelise konkurentsi eeskirjade puudumisel ja turu funktsioneerimist puudutavate meetmete puudumisel on kaubanduskaitsemeetmed ainukeseks vahendiks kaubanduse moonutavate mõjude kaitse tagamiseks. me tahame oma tööstust kaitsta ja see võimaldab meile luua ka eksportijate jaoks ettenähtavad tingimused ja me püüame tagada kõikide majandus huvigruppide huvide kaitse ja sellisete meetmete üle arutletakse Maailma Kaubandusorganisatsioonis, meie seisukoht on selge, me tahame, et meie instrumendid oleksid tõhusad, me tahame kaitsta oma ettevõtteid, samas ka teiste protektsionistlike meetmete eest kaubandusorganisatsiooni läbirääkimised äh, Lissaboni ja Lissaboni leppe muutused, äh, Lissaboni leppe toodud muutused on olulised meie tulevaste meetmete seisukohast ja mis puudutab väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, siis tõesti kaubanduskaitsemeetmed on neile väljakutseks, nad on kulukad, nad on keerulised ja VKE-de bürokraatlikku koormust selliste uurimuste puhul tuleb vähendada, seetõttu komisjon praegusel hetkel uurib, millised on VKE-de erilised raskused seoses kaubanduskaitsemeetmetega ja me püüame neid äh, raskusi leevendada. mis puudutab institutsioonilist aspekti, siis äh, äh, komitoloogiline ette komitoloogia ettepanek esitati komisjoni poolt ja parlamenti lähtuvalt sellest informeeritakse asjade käigust täielikult. komisjon esitab ka informatsiooni, kui äh, parlamendikomisjonid peavad vastu võtma asjakohaseid äh, dokumente ja igal juhul äh, on Euroopa Parlamendil alati võimalik komisjonilt saada täiendavat informatsiooni, kui see on vajalik kinnitan teile, et komisjon on valmis tegema oma ettepaneku kaubanduskaitsemeetmete kohandamisest delegeeritud ja rakendusaktidega. aga nagu te teate, arutelud institutsioonide vahel nende õigusaktide osas on la-, on vägagi põhjalikud. me jälgime tähelepanelikult neid arutelusid osalema aruteludes ja oleme valmis äh, tegema koostööd, kuid me teeme ainult si-, seda siis, kui see ettepanek ehit-, esitatakse. ja härra Moreira esitas ka komitoloogiat puudutava küsimuse. ma ei näe, et Lissaboni lepe nõuaks komitoloogia erikohtlemist kaubandusküsimustes, sellise lähenemisega me ei oleks nõus. loomulikult äh, parlament ja nõukogu otsustavad, kuid ka komisjonil on oma roll, võib mäng-, komisjon võib mängida oma rolli ja lõppkokkuvõttes ka Euroopa Kohtul võib olla oma roll nii et äh, komisjonist möödaminek kaubandusküsimustes ei ole meile vastuvõetav ja kindlasti ka mitte minule vastuvõetav. mis puudutab äh, kaubandusinstrumentide kasutamist kolmandate riikide poolt, siis tõesti majanduskriisi algusest saadik on see, sellised nähtused kasvanud me jälgime tähelepanelikult kaubanduskaitsemeetmete rakendamist kolmandate riikide poolt. me toetame oma eksportijaid ja rak-, ja kasutame ka WTO foorumit. ja äh, mõningate juhtumite puhul on tegemist sekkumistega, kus ei rakendata karistusmeetmeid kuid vähendatakse Euroopa Liidu eksperti, eh, eksporte. on eh, vastuseks kolmandatele riikidele äh, me ei hakkaks siin mingeid konkreetseid äh, näiteid välja tooma. Äh, näiteks juhtum Hiinaga. Hiina tõstatas küsimuse WTO-s, kus paneel toetas meid, kuid ettevõtete nimed on jäänud konfidentsiaalseks ettevõtete kaitsemiseks. ja veel kaks äh, küsimust, kas me kavatseme üle vaadata kaubanduse kaitsemeetmed? ei, ei kavatse. usun, et see pole vajalik meil on äh, piisavalt palju äh, ülesandeid meie päevakavas järgneva paari aasta jooksul kaubandusküsimustes. ja ma ei kavatse ülevaatamist praegusel hetkel algatada. kaaluksin seda siis, kui oleme Doha, Doha vooru jätnud selja taha. roheline rahvasaadik härra Schlüter esitas ka konkreetse küsimuse. Schlüter, kas äh, jah, üks äh, teie nimekaim oli ka kuulus keskajal. Teie küsimus oli väga huvitav. nagu teate, dumpinguvastase uurimuse juhtumid äh, tegelikult saavad alguse ettevõtte poolt esitava, esitatava kaebuse, kaebusega ja kui ettevõte esitab kaebuse seoses süsinikulekkega, siis loomulikult äh, komisjon algatab uurimuse ja vaatab, kas tuleb rakendada ka karistusmeetmeid. see ei ole kindlasti välistatud nende argumentide reguleerimisalast, mida meie peame pädevaks. aga kui ettevõte esitab meile sellekohase kaebuse, siis kindlasti ka uurime suur tänu, härra volinik. mul on väga kahju, härra Stöödi, aga siniseid ähm, kaarte ei saa rakendada voliniku sõnavõtu puhul ja nüüd äh, järgsemalt äh, äh, meie fraktsioonide nimel kõnelejad, Raumus Gardiini kaks minutit lugupeetud president, lugupeetud volinik, dumpinguvastane liikumine, dumpinguvastased meetmed äh, on kõige tõhusamad äh, kaubandusmeetmed äh, Euroopa Liidus, see võimaldab meil konkureerida võrdselt turul ja selleks on vaja selgeid eeskirju, ka mitoloogia põhimõtet. lähtuvalt Lissaboni leppest on selge, et implementeerivaid õigusakte saab, õigusaktid kuuluvad komisjonile ja parlament ja nõukogu saavad kontrollida, mida komisjon teeb. kompromiss, äh, praegu saavutatud kompromiss äh, aga vähendab Euroopa Parlamendi rolli, mis võib äh, viia uue demokraatia puudujäägini. me oleme selle diferentseeritud kohtlemise vastu dumpinguvastaste meetmete küsimuses see tekitab õiguslikku ebakindlust äh, ja valdkond, äh, mis äh, tegelikult peaks aitama meil ebaõiglaste konkurentsitingimuste all kannatavaid ettevõtteid kaitsta, on muudetud järsku poliitiliseks valdkonnaks. me seisame silmitsi praegusel hetkel kriisiga ja sellistes kriisitingimustes tundub ebaratsionaalne ja kahjulik selline lähenemine aga praegune ettepanek äh, saavutaks äh, just nimelt selle eesmärgi. ma arvan, et liikmesriigid peaksid käituma vastutustundlikult ja ka komisjon peaks äh, seda tegema. loomulikult liikmesriikide huvides on arengu kiirendamine, areng on aga võimalik ainult lähtuva, ainult siis, kui kehtivad eeskirjad, mis hoiavad ära turu kurjasti kasutamise ja mis tagavad äh, tõhusa menetluskorra. suur tänu, proua Moskardiini ja Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel härra Pirilla. suur tänu, härra president, härra volinik, austatud kolleegid, viimaste aastatega on dumpinguvastaste menetluste arv, mida komisjon on algatanud, tõusnud äh, seda sellepärast, et suurenenud on ka kõlvatu konkurentsipraktika teiste riikide poolt Euroopa Liidu ettevõtete suhtes. finantskriisi ajal öö, äh, oleme näinud kolmsada kolmkümmend kaks äh, menetlust me peame kaab-, kauplema võrdsete tingimuste alusel ja me, ja seetõttu peame kaitsma Euroopa kaubanduse kaitsemeetmete tõhusust. Neid meetmeid kasutatakse ebaseaduslike olukordade lahendamiseks. meid panevad muretsema ka komitoloogia menetluse reformi tagajärjed kaubanduse kaitsemeetmetele kas me peaksime lubama diplomaatilistel teenistustel otsustada kaubanduse kaitsemeetmete üle ja igal juhul peab meil olema objektiivsed ja faktilised alused otsustele. suur tänu, härra Pirillo, nüüd ECR-i nimel kolleeg, kolleeg Tsaradil. aitäh, härra president, tahaksin pöörduda tagasi selle juurde, mida ütles härra Stöödi dumpinguvastane võitlus on hea teener, aga halb isand. selle eesmärgiks on kaitsta Euroopa majandust ja Euroopa ettevõtteid äh, kõlvatu konkurentsi vastu. samal aga, samal ajal aga saab seda ka kuritarvitada protektsionistlike eesmärkidega ja kahjuks ka Euroopa turu sulgemiseks äh, kolmandate riikide ekspertidele, ekspordile härra volinik, palun tehke kõik, mis on teie võimuses äh, sellise praktika lõpetamiseks ja tagage, et dumpinguvastaseid meetmeid ei kasutataks protektsionistlike eesmärkide saavutamiseks ja Euroopa turu sulgemiseks ülejäänud maailmale, see ei tuleks meile kasuks. suletud Euroopa ei ole kasuks kellelegi. ajal, mil Euroopa oli avatud ja valmis äh, koostööd tegema kogu maailmaga, tuli see alati meile kasuks. suur tänu, kolleeg Saare Till, kolleeg Pitsoto, kes pidi rääkima EFT nimel, ei ole kahjuks siin, seega alustame äh, vaba mikrofoniga, kõigepealt kolleeg Köstinger, palun. suur tänu, president. sotsiaalne dumping meetodid mida kasutavad arenguriigid äh, on väga oluline probleem ja kaubanduskokkulepete läbirääkimistel tuleb just seetõttu äh, lähtuda nendest probleemidest ja sisse seada lepingutes konkreetsed äh, standardid. Euroopa ettevõtted ei tohiks saada kahju oma kõrgete standardide tõttu. mul on äh, kurb meel Mercosuri äh, läbirääkimiste trendi osas me ei tohiks avada ust sellistele jätkusuutmatutele elementidele. mis puudutab põllumajandussektorit, siis eriti ohtlik on see, kui äh, kaovad väiketöötootjad ja samuti surutakse alla palgad. seega kaubanduslägi, läbirääkimised Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika riikide vahel on ohtlik näide. ja ma tahaksin tänada teie reaktsiooni eest. suur tänu, proua Köstinger. arutelu lõpetab volinik De Gucht. aitäh, president. väga lühike vastus. mul on ikka veel vastamata härra Scholzi küsimusele mis puudutas Sankoba klaasfiibrit. Äh, tarned võivad äh, dumpingu ähm, tõttu muutuda kallimaks ka VKE-dele. Äh, VKE-del on võimalus menetlustes osalemiseks, aga antud juhul on mõju väike, sellepärast et sest äh, puudutatud on ainult neliteist protsenti Euroopa Liidu turust. Äh, härra Zaratili küsimus protektsionismi kohta ja riskide kohta. härra Zaratil on peaaegu kadunud. ainukene faktor, mis mõjutab äh, menetluste arvu, on äh, komisjonile esitatud kaebuste arv ja nendes esitatud äh, tõendite äh, kvaliteet. me lähtume WTO reeglitest ja, ja faktidest, meil on vaja piisavat tõendusmaterjali selle kohta, et dumping toimub ja kui see on esitatud, siis pole komisjonil muud võimalust, kui äh, menetlus algatada, aitäh suur tänu, härra volinik, De Gucht, arutelu on sellega lõppenud. järgmine istung toimub neljapäeval, kahekümne viiendal novembril üheksast viieni. päevakord on veebilehel olemas, istung on lõppenud.